kõigil on oma elektroonilised hääletuskaardid kaasas, kolleeg Mart Staes soovib sõna, palun. Ehm, seoses päevakorraga, proua esimees, homme on meil kuulamine Selmajäri teemal ning neliteist kolmkümmend kuni kuusteist kolmkümmend, arvasin, et oli see kaasas, ja teine punkt oli siis kuusteist kolmkümmend kuni seitseteist Äh, resolutsiooni esialgne arutelu ning mul tekkis mõte, et võib-olla teine päevakorrapunkt ehk siis arvamuste vahetus seoses resolutsiooniga, võib-olla saaksime selle teha lühemalt. sest tekst on meile alles laekunud, me peame sellega veel toetama, no töötama. ja äh, mul on niisugune tunne, et selle päevakorrapunkti peale läheb ehk kümme minutit, mitte pool tundi ja siis jääb meil natukene rohkem aega kuulamiseks ja rohkem inimesi saab sõna kas see oleks võimalik? Äh, praegu ei tea me, kas volinik, volinikul on üldse üle pooleteist tunni aega, aga lähtume sellest, et asjad kestavad nii kaua, kui nad kestavad, nii nagu on meil heaks tavaks olnud, nii et ma loodan, et kõik küsimused saavad lõpuks esitatud ja, ja saavad vastuse. ehk siis kava on et esitatakse resolutsiooni ettepanek homseks ja ma tahaksin kõikidele teatada, ka koordinaatoritele, et ma, mul oleks hea meel, kui see saaks ühisallkirja, resolutsioon ei ole veel valmis, me räägime sellest veel eri punktides, soovime siia lisada veel erinevaid punkte ja ja kutsun inimesi üles seda kaasa allkirjastama, kui see teie mõtetele vastab ja igal juhul homme hiljemalt esitatakse see tekst. ning tahtsin veel märkida, et et eh, loomulikult saab sellele esitada muudatusettepanekuid sõltumatult sellest, kas te olete kaasarganistaja või mitte. Martina. aitäh, see kõik kõlab väga mõistlikult. meil aega napib ja oluline on, et kuulamine läheks hästi ja kõik saaksid küsimusi esitada. kui näete, et külalisel on rohkem aega, siis võiksime tõesti kaaluda, võtta rohkem küsimusi, pikendada kuulamist ning keskenduda äh, vähem resolutsiooni eelnõule toetaksin, paar sedasi ettepanekut, aitäh. no me küsime eelarvevolinikult, kas ta saab natuke rohkem aega endaga kaasa tuua. Eh, loomulikult tuleb ka resolutsiooni eelnõud arutada, et eh, kui meil aega selleks ei jää, siis me selle aja võtame kuni ajani, kuni kuusteist kolmekümneni ja kui meil jääb vähem aega Ungari resolutsioonile, see on küll arvamuse küsimus, siis ei ole sellest ka midagi, aga eeljuhul arvestades seda, et teema on oluline, tahtsin sellele aega jätta. sest homme hommikul räägime uuesti Ungarist. kolleeg Flanagan nüüd. Uh, that's all right now, you have dealt with us just see on seotud äh, osaliselt ka sellega, mida varem, varasemad kõnelejad ütlesid ja see küsimus on lahendatud. nii et küsime eelarvevolinikult, kuidas tal ajaga on ja on selge, et meil küsimusi jätkub, ka minul on küsimusi ja kava on siis niisugune, et ma teen sissejuhatuse ja räägin ise, siis tulevad koordinaatorid, siis tulevad vastused ja siis teeme veel ühe vooru liikmetele. nii et siis koordinaatorid homme saavad kõik võimaluse esitada küsimusi, märkusi ning, ning saavad sõna ka liikmed. aga igal juhul mina kavatsen raudse järjekindlusega jälgida seda, et inimesed räägivad kaks kuni kolm minutit, mitte rohkem, sellepärast et oluline on, et me mingid tulemused ka saame, Mart. Akkoord, et ta streng aan de tijd houdt, maar ehm, als, als een koordinaator aan jah, peame kinni pidama oma kõneajast, aga kui eh, sõna saab koordinaator, kas siis äh, härra Oettinger vastab kohe või võtate kõigepealt kõik küsimused ja härra Oettinger vastab hiljem kõigile küsimustele korraga, ma arvan, et selline pingpong äh, variant oleks parem, kuulamine oleks elavam ja huvitavam. kui härra Oettinger peab vastama erisugustele küsimustele korraga, siis teame, et mõnele küsimusele jääb vastamata pingpong lijkt mij heel interessant. siis on ka teemal võimalus äh, vältida küsimustele vastamist, seetõttu eelistatakse pingpong varianti. ja ma olen ka veidi fookusest väljas, see tekitab samuti veidi muret. ja, ja, genau, das ist der Plan <laughs> genau, genau, ja, genau, das ist der Plan, das bleibt da bis morgens. just nii, kui selline see kava on. ja me saame loomulikult proovida pingpongi vormis seda teha et küsimus kaks minutit ja vastus kolm minutit või umbes niisuguses suurusjärgus oleme kavandanud selle skeemi. et on selge, et meil on niisugused viieminutilised plokid ja, ja kui keegi hakkab viis minutit rääkima, siis on selge, et volinikul jääb vähem aega. nii. seega on nüüd äh, asjad ära klaaritud, nüüd äh, hääletus kolleeg Selleri mm, raporti üle, kas kolleeg soovib sõna? proua eesistuja, me oleme sellest juba nii palju rääkinud ja kuulanud äh, arvukalt seda teemat ning on jõudnud kätte aeg hääletada ning äh, viia siis raport lõplikule kujule. Ines, palun, vabandust. suur aitäh tahtsin öelda ainult seda, et võtan tagasi muudatusettepaneku nelisada kakskümmend üks. <clears throat> vabandan. tean, et äh, sekretäriaadi oleme hulluks ajanud terve nädala ja tänan neid äh, kannatlikkuse eest. nelisada kakskümmend üks võtame tagasi. Mi enmienda cuatrocientos veintiuno, cuatro dos uno. neli, kaks, üks. Das, ja. das ist. Genau, Seite 36. Äh, see on lehekülg äh, kolmkümmend kuus. nii, suurepärane. niisiis ei takista miski meid hääletusega alustamast, teeme nüüd proovihääletuse, vaatame kui palju inimesi meil siin on, vajutage palun mingit nuppu, et me näeksime, kas kõigil süsteem töötab, kas on kedagi, kellel ei ole hääletamiskaarti kaasas? nii, äh, üks kolleeg on puudu. nii, nüüd on kõik olemas, suurepärane, ühelgi fraktsioonil ei ole liigseid liikmeid väga hea. nüüd siis otsus eelarve täitmise üle, muudatusettepanekud üks, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd elektrooniline hääletus ja hääletus on avatud, nimeline hääletus. hääletus lõppes kuusteist seitsme vastu, vastu võetud. ja täitmine on heaks kiidetud. nüüd. täitevagentuuride asi, see võeti samuti vastu koos eelnevaga. nüüd lehekülg täitmise heakskiitmine, ei, see on olemas ka. nüüd siis äh, kakskümmend kaks leheküljel üksteist, kes on poolt? muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt. kakskümmend kaks hääletus lõppes tagasi lükatud. Äh, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend suulise muudatusettepanekuga, kas on vastuväiteid sellele? nii et on vastuväiteid, siis lükatakse suuline muudatusettepanek tagasi ja hääletatakse teksti ennast osade kaupa hääletus poolt, vastu, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt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 kolmkümmend neli suulise muudatusettepanekuga, kas on vastuväiteid sellele? siis on no, suuline muudatusettepanek tagasi lükatud, nüüd kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aitäh! kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, kolmkümmend seitse. hästi, kontrollime kolmkümmend seitse. selgelt vastu võetud tundus mulle. kaks kolleegi ei ole hääletanud veel. tunde hiljem, nüüd vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga, mille vastu, vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks suulise muudatusettepanekuga vastu võetud, ei ole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, viiskümmend suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid ei ole. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viiskümmend kaks viiskümmend kaks kontrollime. ja kontroll on läbi, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, viiskümmend kolm kontrollime. nii, lõpetasime kontrollimise, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, viiskümmend kaheksa kontrollime. viiskümmend kaheksa vastu võetud, viiskümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga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 tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. saaks kontrollida, kuuskümmend kaheksa kontrollime kuuskümmend seitse langeb ära, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud saaks kontrollida kuuskümmend üheksa, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga keegi võib kaevata. kuuskümmend üheksa, kontrollime. kontroll lõppes, vastu võetud, vabandust. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime veel kord. tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud seitsekümmend üks, kas saaks kontrollida? seitsekümmend üks. lõpetasime kontrollimise, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja sellega langeb ära seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida? seitsekümmend kaheksa. võib-olla üks hääl siia või sinnapoole muudab tulemust. vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. seitsekümmend kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks suulise muudatusettepanekuga vastuvõetjaid ei ole. poolt. nii, on jah, siis ainult tekst ise poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, kaheksakümmend, see on samane kaheksakümnega, äh, kaheksakümmend suulise muudatusettepanekuga. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime? kaheksakümmend kaks. hääletus lõppes, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli, teeme need koos elektrooniliselt, palun, kontrollime. kontroll lõppes, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse. hästi, kontrollime, kaheksakümmend kuus. kontroll lõppes, tagasi lükatud. aitäh selle eest. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. vabandust, langeb ära. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida? üheksakümmend viis hääletus lõppes, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, üheksakümmend kaheksa. üheksakümmend kaheksa langeb ära, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist, vabandust, sada kolmteist, kontrollime. hääletus lõppes, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, sada üheksa? vastu võetud. nüüd sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, sada kaheksateist? hääletus lõppes, selgelt tagasi lükatud ei tea, mis, mida ma nägin. sada kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend sa-, samane, sada kakskümmend kaks tagasi võetud, sada kakskümmend üks tagasi lükatud, sada kakskümmend viis suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend neli poolt kas sada kakskümmend kuus, vabandust, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend kolm langevad ära, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kakskümmend seitse, tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime. see viivitus käte tõstmisel tekitab olukorra, kus ma ei ole kindel, vastu võetud jah, sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis ei, ei hääletata, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. sada kolmkümmend üheksa, kontrollime hääletus lõppes tagasi lükatud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 sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida sada viiskümmend?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 vastu, era-. kas kont-, kontrollime, sada kuuskümmend üks. hääletus lõppes, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime, sada kuuskümmend neli. <clears throat> hääletus lõppes, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus ei hääletata, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 hääletus lõppes, vastu võetud. aitäh! sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kas saaks seda ka kontrollida? Äh, üks kaheksa üks, sada kaheksakümmend üks. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend kolm võeti tagasi, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa langeb ära, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda peaks kontrollima, sada üheksakümmend kolm. hääletus lõppes, tagasi lükatud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse võeti tagasi, üks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üks hääletust ei ole, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd suuline muudatusettepanek teksti kohta poolt, vastu, erapooletud kas saame kontrollida? mulle tundub, et on vastu võetud. jah, vastu võetud. et eh, kohati leiavad eh, aset niisugused kentsakad viivitused, mis mu segadusse ajavad, selgelt vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksateist võeti tagasi, kakssada üheksateist suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend suulise muudatusettepanekuga vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 ütleb esimees inglise keeles. aitäh. nii, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kakssada kolmkümmend, kontrollime. kontrollime, palun. kakssada kolmkümmend, ütleb esimees inglise keeles. hääletus lõppes selgelt tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud mm, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kakssada kolmkümmend kolm, kontrollime. jah, selge, selge, selgelt tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja võiks olla tagasi lükatud. kontrollime siiski, kuidas see jäi. selgelt eh, nii, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend kaks, kakssada nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud. kas saame kontrollida? kontrollime. kakssada kolmkümmend, kakssada nelikümmend üks kuni kakssada nelikümmend kolm vastu võetud. kakssada nelikümmend viis, kakssada nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime. kakssada nelikümmend neli, kakssada nelikümmend viis vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus langeb ära, kakssada kolmkümmend seitse langeb ära, kakssada kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ja siin võite mind uskuda, ütleb esimees, sest kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa kontrollime ja on tagasi lükatud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis ja kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kas saaks kontrollida? kakssada viiskümmend kuus ja kakssada viiskümmend viis, kontrollime. vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, ei, see langeb ära. ja meil on suuline muudatusettepanek, vastuväiteid ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kakssada viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, kas saaksime kontrollida? hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks kuni kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa kuni kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kuuskümmend kaheksa kuni seitsekümmend üks, kakssada kuuskümmend kaheksa kuni kakssada seitsekümmend üks, kontrollime. hääletus lõppes, vastu võetud, vabandust. aitäh selle korrektuuri eest. kakssada seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas peaksime kontrollima? kakssada seitsekümmend kaks ja kakssada seitsekümmend kolm kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud ühe häälega. aitäh selle kontrolli eest, kakssada seitsekümmend neli võetakse tagasi, kakssada seitsekümmend kuus ja kakssada seitsekümmend viis kontrollime vastu võetud ühe häälega. kakssada seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kas saaks seda ka kontrollida? kakssada seitsekümmend seitse ja kakssada seitsekümmend kaheksa. hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime, kakssada seitsekümmend üheksa hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu ja erapooletud. kakssada kaheksakümmend üks. Äh, kakssada kaheksakümmend üheksa, tagasi kakssada kaheksakümmend üks esimese osa poolt, vastu. ei, seitsekümmend üheksa võeti vastu. ei, seitsekümmend üheksa lükati tagasi. kaks, seitse, üheksa lükati tagasi. aa, kus me nüüd oleme siis? kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kakssada kaheksakümmend tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, <clears throat> poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kakssada kaheksakümmend kaks, teine osa, kontrollime. kakssada kaheksakümmend kaks, teine osa. võeti vastu kaks kaheksa kaks suulise muudatusettepanekuga. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks kaheksa kolm, vabandust. kaks kaheksa kaks, kontrollime. kaks kaheksa kolm kuni kaks kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks üheksa üks poolt, vastu erapooletud. seda peaks kontrollima. vastu võetud. kaks üheksakümmend kaks hääletust ei taha, kaks üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud. saaksime, kas saaksime kontrollida? hääletus lõppes, tagasi lükatud. Äh, kaks üheksakümmend, kaks üheksakümmend neli poolt vastu, aga kontrollime. kaks üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kaks üheksa kuus. vastu võetud kaks üheksa viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada, ei hääleta, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, kas kontrollime, kolmsada üks vastu võetud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kaks. vastu võetud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada neli, tagasi võetud, kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada seitse tagasi võetud, kolmsada kaheksa poolt, vastu. kontrollime. vastu võetud siiski. jah, see oli vastu võetud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üksteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime kolmsada üksteist, tundub, et on vastu võetud. selgelt tagasi lükatud, kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmteist suuline muudatusettepanek, kolmsada kaksteist, kontrollime tagasi lükatud. kolmsada kolmteist suulise muudatusettepanekuga, vastu võetud ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame kolmsada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kakskümmend kaks. vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmsada kakskümmend neli. vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kuus langeb ära, kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada kolmkümmend üks. tundub, et on vastu võetud ei tagasi lükatud. kolm, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmsada kolmkümmend neli. vastu võetud. kolm, kolm, viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime ka seda, kolmkümmend viis. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kolm, üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm neli üks poolt, vastu. kontrollime, tundub, et on vastu võetud, kolm. kolm neli üks, kolmsada nelikümmend üks, vastu võetud kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kolm langeb ära, kolm neli neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmsada nelikümmend neli. vist oli vastu võetud. tagasi lükatud. kolm neli viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, neli, kuus suulise muudatusettepanekuga, vastuvõtjaid pole poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. tagasi lükatud. kolm, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kolm, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kolm, neli, üheksa muudatuse, äh, suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud. kontrollime. kolm, neli, üheksa. see ei ole kahes osas. juhuks, kui suuline muudatusettepanek tagasi lükatakse. aga see on vastu võetud. kolmsada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm viis kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm viis kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmsada viiskümmend neli. tagasi lükatud. kolm, viis, viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm viis üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm kuus kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm kuus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, viis, langeb ära, kolm, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmsada kuuskümmend üheksa vastu võetud. kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm seitse kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm seitse kolm poolt, vastu, kontrollime, kolm seitse kolm üks hääl puudu, tagasi lükatud, kolm, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolm, seitse, neli. ettepanekuga poolt, vastu kontrollime, kolm, seitse, seitse. see on vist vastu võetud. jah, nii see on. kolm, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm kaheksa kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm kaheksa kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm kaheksa neli poolt, vastu erapooletud. tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime kolm kaheksa neli. jah, vastu võetud, kolm kaheksa viis langeb ära, kolm kaheksa kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kaheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kaheksa üheksa, suulise muudatusettepanekuga vastu võetud, pole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, kolmsada üheksakümmend, kolmsada üheksakümmend üks eh, langevad ära, kolmsada üheksakümmend kaks langeb samuti ära, kolm üheksa kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm üheksa neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm üheksa viis ja kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm üheksa seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm üheksa kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolm üheksa üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada üks, ei hääleta, nelisada kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada neli poolt, vastu erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime nelisada neli. tagasi lükatud, nelisada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kaheksa, kontrollime tagasi lükatud, see on nelisada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelisada neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime nelisada neliteist. tagasi lükatud nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kuusteist, me ei hääleta, nelisada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksateist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, jah, kontrollime, nelisada kaheksateist, esimene osa, hääletamine algas, esimene osa, nelisada kaheksateist tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kaks, üks, võeti tagasi, neli, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kaks, neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, esimene osa, neli, kaks, seitse, hääletamine algas. tagasi lükatud teine osa, neli, kaks, seitsmest, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, neli, vastu, poolt, vastu, ära erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, kaheksa suulise muudatusettepanekuga, vastuväiteid pole. olete vastu, tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja kontrollime neli, kolm, üheksa, neli, kolm, üheksa. tagasi lükatud, nelisada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, neli, kaks, kahes osas esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, neli, neli, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, neli, kuus, suula, suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud,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 kaheksa kuni ahvet üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV üks kuni TV neli plokina, üks kuni neli TV poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud TV7 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV8 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV9 juba hääletati, TV10 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV11 poolt, vastu, kontrollime TV11. tagasi lükatud, TV12 poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. Empel üks kuni Empel kuus plokina, Empel üks kuni Empel kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Empel seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Empel üheksa kuni Empel kaksteist tempel üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tempel kümme poolt, vastu, erapooletud, Ample kümme, üksteist hääletatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV üks kuni NV viis plokina. NV üks kuni NV kolm plokina, NV üks kuni kolm poolt. seda ei pea hääletama, vabandust. NV neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud NV5 kontrollime. hääletamine lõppes, tagasi lükatud. NV2 ei ole hääletatud aga komisjoni eelarve täitmisele heakskiidust seda ei leidu. see puudutab äh, ameteid, mitte komisjoni eelarve heakskiitmist. harilikult me seda ei hääleta, kuna see ei jää kohaldamisalasse NV kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud NV seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud NV üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud NV üksteist poolt, vastu tagasi lükatud, taga-, NV kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud NV kolmteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, NV viisteist, neliteist ja viisteist, NV kuusteist, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime NV kuusteist. hääletamine algas. tagasi lükatud, NV seitseteist, see tähendab, et me ei pea seda hääletama. TRAN üks ja TRAN kaks, TRAN kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran neli on hõlmatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran seitse on juba hõlmatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran üksteist on hõlmatud, Tran kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran kolm teist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tran neliteist on hõlmatud, viisteist samuti, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist, kaheksateist hõlmatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud. kontrollime, tran kakskümmend vastu võetud tähendab kakskümmend üks on hõlmatud, regi üks kuni kolm hõlmatud, regi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi viis poolt, vastu. kontrollime regi viis tagasi lükatud. regi kuus, seitse on hõlmatud, regi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ülejäänud regioon hõlmatud, Agri kolm poolt, Agri kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Agri neli. kontrollime Agri neli. vastu võetud. Agri viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime Agri kuus. vastu võetud, Agri seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Agri kaksteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime, Agri kaksteist tundub, et on vastu võetud. vastu võetud tõepoolest Agri kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Agri seitseteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime Agri seitseteist. tundub, et on vastu võetud. jah. ülejäänud Agri on hõlmatud, Peš kolm vastu, erapooletud, vastu võetud. Peš viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud PES kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, PES seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, PES kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime PES kaheksa. PES kaheksa, vastu võetud PES üheksa poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud PES ühe, kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime PES kümme. see oli lihtsalt hämmastav, sellepärast küsisin, mis toimub. aga aitäh, vastu võetud. PES üksteist on hõlmatud, kuld üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime kuld neli, mulle tundub, et on vastu võetud. tagasi lükatud, selge enamusega. kuld viis poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuld seitse. vastu võetud, kuld kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuld üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kaksteist kuni kuld kuusteist on hõlmatud, kuld seitseteist poolt, vastu. kontrollime kuld seitseteist, tundub, et on vastu võetud. tagasi lükatud. libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime FEM üks. FEM üks. rahvapartei jaoks on liiga palju hääli, ütleb keegi, ei, see ei ole nii, vastu võetud. FEM kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud, FEM kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kaheksa poolt, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime FEM seitse selgelt vastu võetud, FEM kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine algas. hääletamine lõppes kaheksateist neli, nelja vastu, õnnitleme raportööri Tolle Leistung. So, I put to the vote the discharge spe special reports of the kontrolliga eriaruanded, hääletus. kas keegi tahab sõna, härra raportöör? Amendment one in favor. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek seitse. kontrollime seitsmendat. kontrollime seitsmes muudatusettepanek hääletamine lõppes, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kümme, muudatusettepanek kümme, kontrollime kontroll on läbi, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek kolmteist. muudatusettepanek kolmteist, kontrollime. tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üheksateist, hääletamine algas. hääletamine lõppes, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend üks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 erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletamine algas. hääletamine lõppes kaheksateist poolt kolm vastu, palju õnne raportöörile. Report on control of financial activities for the EIB. The rapporteur is Marco Valli järgmine Marko Väli raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aasta aruanne. Marko Väli soovib öelda, et soovib tänada variraportööri ja vaatame, kuidas hääletus läheb ja võib-olla pärast ma veel esinen sõnavõtuga. nii kas kõik on valmis? siis esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus kontrollime. kuus kontrollime vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud. oi, vabandust. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrolliks, üheksateist, tundub vastu võetud. hääletus lõppes, vastu võetud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend üks. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kakskümmend neli. kakskümmend neli kontrollime. tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks, kakskümmend seitse tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tundub vastu võetud. kontrollime. kakskümmend üheksa. et äh, inimesed, tundub, ei taha enam töötada. kolmkümmend poolt vastu. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kolmkümmend kontrollime. just. vastu võetud. nüüd kolmkümmend üks võeti tagasi, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. tuleb kontrollida. kolmkümmend kaks kontrollime hääletus lõppes, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu,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 kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis on kuuskümmend viis ka vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ei, vabandust, see oli esimene osa, esimene osa võeti vastu, nüüd teine osa poolt, vastu erapooletud. kontrollime teist osa, kuuskümmend neli, teine osa esimene selgelt lükati, võeti vastu, ütleb esimese inglise keeles. teine osa võet-, lükatakse selgelt tagasi. kuuskümmend viis võetakse vastu, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. vastu võetud, see tähendab, et kuuskümmend kaheksa langeb ära, seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks langeb ka ära, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ülejäänu langeb ära. Inta üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime Inta üks. vastu võetud. Inta kaks kuni Inta kuus plokina. Inta kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, Inta kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inta seitse, Inta kaheksa poolt vastu, vastu võetud, Inta, Inta üheksa vastu võetud, kaks, Inta kümme vastu võetud, Inte üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inte kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Inte kolmteist aga on kaetud, nii ta neliteist poolt vastu erapooletud vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus raporti kohta. ja hääletus on avatud. vastu võetud kakskümmend poolt, kolm erapooletut. õnnitleme raportööri tehtud töö eest. täname raportööri tehtud töö eest. nüüd panen selle hääletusele. panen hääletusele PIF raporti, nüüd härra Barnio raport, kas raportöör soovib sõna, ei soovi. alustame muudatusettepanekuga üksteist, PIF raport. poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud. kas saaks kontrollida, viisteist? hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd jätkame kahekümne kuuega, kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kas saaks kontrollida, viiskümmend kaks? vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrolliksime, viiskümmend viis, tundub, et vastu, tundub, et tagasi lükatud. aga võib-olla mitte nii lihtsalt, tagasi lükatud siiski. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, viiskümmend kuus, viiskümmend kuus tagasi lükatud, selge, vabandust, ma ei näinud. tänan selle kontrolli taotluse eest, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kuuskümmend seitse. vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. seitsekümmend üks tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. seitsekümmend üks. ja vastu võetud seitsekümmend kaks esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks teine osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm esimene osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm teine osa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm teine osa kontrollime, hääletus avatud. vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud saaks kontrollida. väga raske on hinnata. vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ja on vastu võetud kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud. kontrolliks. neli kontrollime. ja on vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, võiks olla tagasi lükatud, aga kontrollime. kontrollime, number kuus. ja on vastu võetud. number seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe üks on kaetud, liibe kaks eh, poolt, ei, liibe üks teine osa, liibe üks teine osa, esimene osa on kaetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe kaks numbrita liibe üks teine osa on on olemas, liibe kaks on kaetud, liibe kolm, ei mul ei ole liibe kahe kohta midagi. aga liibe kaks on kaetud siiski, liibe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe viis on kaetud. ei, ei, liibe viis ei ole kaetud. minu hääletusnimekirjas on kaetud Eh, liibe viis hä-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe kuks on kaetud, liibe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe kaheksa esimene osa on kaetud, liibe kaheksa teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, liibe üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on avatud. hääletus lõppes, kakskümmend üks poolt, üks vastu. ja õnnesoovid raportöörile. oleme lõpetanud elektroonilise hääletuse osa meie koosolekus. ja nüüd hakkame ette valmistama meie külaskäiku Leetu ja Lätti palun. palun lahkuge saalist nii vaikselt kui võimalik, kes lahkuvad. ning esimees jätkab saksa keeles, järgmine punkt päevakorras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 Ich rufe den Tagesordnungspunkt auf Vorbereitung der Reise nach Lettland. Lähme nüüd edasi äh, järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkti seitse juurde, kolmandast kuuenda aprillini. Mm, mul on kahju sellest, et äh, meid läheb sinna kolm äh, praktiliselt paari kaupa see on väga kurb, sest äh, tegemist on väga nagu huvitavate riikidega meie jaoks, me pole seal kunagi varem käinud. ning äh, selle äh, piirkonna pangaküsimused on väga põnevad. ma Leedus olen olukorraga juba tuttavam, Igna linna tuumajaama, tuunajaamas olen käinud saame esitada ülevaate, kuidas moderniseerimistööd käivad, nii et saame selgitada, millised uued finantsnõuded tulevad sisse järgmistesse mitmeaastastesse finantsraamistikku. meil on siin ka REKI komisjoni ja oma tööhõivekomisjoni esindajad ning äh, nad räägivad meile sellest, millised on nende, äh, nende seisukohad selle äh, reisiga ning annan Regionaalarengu Komisjoni kolleegile esimesena sõna. jah, tere, ütleb komisjoni esindaja, te külastate äh, mitmesuguseid projekte, mida finantseerime E, neis riikides mõlemad head riigid on head näited e, selle kohta, kuidas e, ellu viia teatud projekte. mõned nende seast algasid juba kaks tuhat kolmteist ning näiteks Riia haigla projekt äh, algas äh, esimese faasina tuhat, äh, kaks tuhat kolmteist. Te esiteerite ka mitmeid olulisemaid sidusrühmi, näiteks Läti raudteefirmad, kes äh, on välja pakkunud suurepärase projekti raudteevõrgustiku kaasajastamiseks eh, ja eh, seda saja neljakümne seitsme miljoni euro eest, siis ka avaliku halduse arengu instituuti, mille nimi on Haldu, mis eh, rakendab finantsinstrumente VKE-de töötamise äh, toimimise koha pealt äh, me leiame, et, äh, et äh, need mõlemad sidusrühmad on väga tõhusad ja võib öelda, et programmide rakendamine on kulude osas Euroopa keskmise osas ning see parimate osas projektide väljaselgitamisel, nii et me ei näe ainsatki probleemi järgmiseks finantsperioodiks ning ma olen veendunud ka selles, et, et meie komisjon näeb äh, häid tulemusi ja praegusel hetkel ma siinkohal ka lõpetan. Ich möchte Sie noch nicht rauslassen. Bitte sagen Sie uns auch ein paar Sachen noch zu den Projekten ma teid äh, veel nii kergelt ei lase, palun rääkige paari sõnaga neist projektidest. jah, loomulikult räägin siis ühe kaupa projektidest, mida te külastate. esimene on Riia äh, keskhaigla, üks äh, suuremaid haiglaid selles riigis seda on üheks olulisemaks äh, e, üheks äh, ning peab ütlema, et Läti on mõlemal finantseerimisperioodil äh, suutnud hästi ära kasutada Euroopa struktuurifondide aed, äh, abisid. esimene äh, projekt oli neljakümne kuue miljoni euro eest. mille käigus püstitati suur äh, äh lisaehitus äh, juurdeehitushaiglale ja osteti ka meditsiinilisi masinaid äh, ning äh, ja mis äh, puudutab pärast seda te külastate äh, Läti raudteed, mis soovib investeerida suurel määral neljasaja neljakümne ühe miljoni euro eest, millest kolmsada nelikümmend seitse miljonit tuleb äh, ühtsusfondist ja ülejäänud äh, Läti riigieelarvest, mida äh, katab osaliselt investeerimispangalt võetud laen. selle eesmärgiks on ehitada kolmesaja 300 kilomeetri pikkune raudteeliin Venemaa piirist Valgevene piirini ja sealt ka Läti eh, ja sealt ka Riia sadamast, nii. see peaks kaubavahetust idaturgudega lihtsustama. üks olulisemaid Läti kaubanduspartnereid on äh, Vene Föderatsioon ning äh, nad saadavad Läti sadamate kaudu oma tooteid äh, Läti sadamatest Skandinaaviasse ja samuti loodab Läti sellele raudteeliinile leida äh, kasutust, kui äh, transport Hiinast äh, lüheneb kümne-kaheteist päevani. ning samuti diiselrongide asemel hakatakse kasutama elektrironge. Need on projektid, mille Läti valitsus on ette valmistanud Euroopa Kesk-, investeerimispanga tehnilisele toetusele. Nad eh, koostasid nimelt eh, kulutõhususe analüüsi ning eh, seega eeldame, komisjon toetab eelarve vastuvõtmist. siis te külastate Teadus- ja Haridusministeeriumi arenguagentuuri ning äh, vaadatakse üle noorsoo tööhõive garantii kasutamine. see on sotsiaalfondi äh, põhjalt loodud projekt, mis aitab noortel tööturule tulla. ning äh, kolmekümne kahe miljoni eest Euroopa äh, sotsiaal, õigemini üheksateist miljonit sotsiaalfondist ning kolmteist miljonit äh, noorsoo äh, tööhõive algatuse poolt ning nemad on seda väga hästi ära kasutanud, see on siis esimene päev. see on siis neljapäev pärast äh, lihavate vaheaega. pärast seda külastate te äh, kontrollikoda äh,, maksuametit ning äh, ja samuti parla- äh,, Läti struktuurifondidega äh, tegelevat parlamendikomisjoni äh, Nad võt-, on väga edukad äh, fondide vahendite kasutusele võtmisel ning äh, ning äh, ma arvan, et teil on ilmselt võimalus äh, ülevaade saada otsustuslangetusprotsesside kohta Läti poliitilistes institutsioonides ja pärast seda teil on väga tihe programm. Neil... Visiting um, this public development bank which is called Altum. Eh, siis pärast seda külastate te Altum panka hallatakse finantsinstrumente, seda äh, nii eelmisest äh, kui praegusest äh, finantsperioodist, mille eesmärgiks on toetada VKE-sid ja mm, energiatõhususe meetmeid ja garanteerivad äh, VKE-de finantseerimist, eh, ka VKE-de laenusüsteemide ülesehitamist ja ning samuti ka eh, riskikapitali ja tehnoloogilise arengu kiirendajate eh, toetamist, selleks on siis sada miljonit eurot ette nähtud, mida Läti jaoks on väga palju, ilmselt teile öeldakse Läti võimude poolt ka seda, et nende jaoks Euroopa fondide investeeringud on viiskümmend protsenti, üle viiekümne protsendi kogu avalikest investeeringutest ja ning see äh, suureneb protsendipunkti võrra aastas. teiseks, Altum tegeleb ka energiatõhusus äh, äh, küsimustega saja kolmekümne miljoni euro eest, kakskümmend kuus miljonit on, investeeritakse laenudesse äh, ja ülejäänud äh, investeeritakse läbi subsiidiumite ja samuti uuritakse turu öö, äh, probleeme selles valdkonnas. alt on, on äh, loetud üheks heaks öö, näiteks öö, üldse aknasüsteemi äh, vastuvõtupunktiks sellesse riiki ja seda mainiti ka riigipõhises äh, raportis Euroopa semestri käigus. pärast seda delegatsioon äh, külastab Olaine linna mis äh, on paarsada kilomeetrit Riiast, muidugi bussiga ning äh, on äh, ette nähtud siis talu, kõrgtehnoloogiat kasutavat talu külastamist, konkurentsi suurendamise programm Eh, näiteks puudutab see farmaatsiatoodete kasutamist. Eh, investeeringud on väga olulised Läti turu jaoks, eh, sest on, selle juures on oluline ka erasektori osalus ning seega on oluline panus ka kasusaajalt endalt. pärast seda külastatakse Palska linna, mis on eh, Leedu piiril, külastatakse eh, toidutootmise ettevõtet, mis on üks partneritest, kes osaleb ühisprogrammis eh, Teadusuuringute Instituudiga ning see on umbes viis koma viis miljonit väärt. panus on umbes kolm koma kaks miljonit ning on mitmeid tegevusi, mis peaks, spetsialiseerumistegevusi äh, äh, parandama väikeettevõtete seas, kas ma olen veendunud, et äh, te näete ka ise, äh, kui te, kui äh, aktiivse kohaliku kasvusaajaga, toetuse saajaga seal tegemist on, pärast seda sõidate te Leetu, kus te halduskeskust külastate, seda eelmisel finantsperioodil toetati ja projekti kulu oli umbes üksteist miljonit eurot, praegu on see operatiivne ning äh, ja järgmise punkti kohta mul eriti palju informatsiooni ei ole on peale selle buss sõidab läbi selle üle või sõidab mööda teed, mida finantseeris äh, ühtsustusfond kaheksakümne nelja koma viie miljoni euro eest ning näete siis äh, selle investeeringu tulemusi pärast seda külastatakse Ignalinna äh, tuumajaama järgmisel päeval. ja selle, äh, selle visiidiga meie peadirektoraat seotud ei ole. Ähm, suur tänu. nüüd annaksin sõna kolleegile, kes räägib meile, mis hakkab juhtuma Ignalinnas. Uh, dear chair, uh, so the, the visit will continue. aitäh. siit jätkub Ignalina tuumajaama külastusega. aastal kaks tuhat üksteist pärast viimast külastust on tehtud mitmeid muudatusi programmis tuumajaama ohutus on esmatähtis see on komisjoni jaoks kõige suurem prioriteet, Igna linna programm panustab äh, ka radioloogiliste ohtude vähendamisse, vähendatakse ohtu rahvatervisele, nagu teate, on seal kaks uut tüüpi tuumareaktorit sulgemisel. pärast olete sealt eelmise MFF-i ajal seal käinud, praegu on uus raamistik, mis paneb paika äh, kindlad rollid selles protsessis, juhi ja kontrollisüsteeme on parandatud, samuti oleme parandanud jäätmete kõrvaldamise programmi ja seireprogrammi. viimati, kui külastasite projekti B1 ehk siis äh, jäätmehoidlad, ning nüüd külastate sama hoidlat ning näete, et projekt töötab ning meil on hea meel teatada, et jõudsime ka sel aastal äh, olulise verstapostini kahekümne viiendal veebruaril, kui reaktorist äh, te, teisest reaktorist laeti maha viimane, viimased jäätmed, äh, mõlemad reaktorid äh, nii esimene kui teine on nüüd täiesti äh, kütusevabad. see ei ole küll seekordsesse visiiti äh, ette nähtud, viimati külastasite ka B3 ja B4 ehk radioaktiivsete jäätmete käitlusprojektid, need on samuti käima lükatud ning seekord külastate ka turbiinisaali kus seadmeid lahti võetakse, see projekt äh, teostatakse äh, oma töötajate poolt vastavalt ette nähtud ajakavale ja see on samuti peaaegu lõpule viidud. see oli siis minu poolt kõik. Äh, aitäh! mõtlen tagasi, mida me nägime, kui nägime Empli, härra Krismak saab sõna ja siis äh, härra Von. Thank you very much, Chair. aitäh, ütlen mõne sõna äh, sotsiaalfondi rahastatud projekti kohta, see on väga huvitav projekt, esiteks äh, projekt ise on väga oluline, paari sõnaga räägin sellest, teiseks äh, see projekt on tõepoolest väga olulise poliitikareformi ristteel praegu Lätis. esiteks, mis puudutab projekti ennast, siis me räägime siin kolmekümnest kahest miljonist sotsiaalfondi rahastust, kolmkümmend neli kuud projekt kestab. projekt algas juunis kaks tuhat neliteist ning lõpeb augusti lõpus kaks tuhat kaheksateist. seega näete projekti täies hoos mida projekt käsitleb, mitmeid võimalusi kvalifikatsiooni saamiseks seitsmeteist kuni kahekümne üheksa aast-, kahekümne ühe aastastele NEET-noortele, peamiselt on need töötud noored, aga ka noored, kes teevad väheseid oskusi nõudvaid töid, aga samuti puudutab see ka noori kinnipidamisasutustes, keskustes. nagu teate, on väga keeruline neile erinevat koolitust pakkuda need noored osalevad VET programmides, kas siis aasta või poolteist need programmid kestavad ning seal saavad äh, kutsealade kvalifikatsiooni ning kutsealade nimekiri vaadatakse iga-aastasele üle vastavalt tööandjate ja ametiühingute vahelistele kõnelustele, tagamaks, et äh, vast-, need vastaksid äh, tööturu nõudmistele osa VET programmist on see, et noored osalevad viieteistkümnenädalases tööpraktikal ettevõtetes ja õpivad töö koha peal ära kord kahe aasta jooksul on noortel võimalus äh, programmiga liituda ja seda soovi, soovimegi programmiga saavutada tulemuste mõttes programmi eesmärk on anda kvalifikatsioon kuuele tuhande viiesajale noorele töötule. peaaegu kuuskümmend protsenti eesmärgist on praeguseks saavutatud. teiseks soovitakse pakkuda paremat kvalifikatsiooni peaaegu tuhande viiesajale noorele, kes praegu teevad väheseid oskusi nõudvaid töid. kaheksakümmend protsenti sellest eesmärgist on saavutatud praeguseks ning lisaks soovitate veel viiesajani nooreni jõuda, kes on kinnipidamiskeskustes ja see eesmärk on saavutatud esimese kuue kuu jooksul. pärast programmis osalemist on need noored tööd leidnud see projekt on väga huvitav, kuna ilmselgelt me näeme, et äh, saadakse kätte noored, kes sellist toetust vajavad, aga see näitlikustab ka kenasti, kuidas äh, nende fondidega meie poliitika eesmärke täita, me ju soovime alati, et äh, rahastusega täidetaks, täidetaks poliitilise eesmärgi ja siin on kaks peamist poliitika raamistikku, millele tähelepanu juhiksin. esiteks muidugi noorte tagatis Lätis algatati need projektid aastal kaks tuhat neliteist ning sellega rahastatakse kolme projekti. üks neist on see, mida just kirjeldasin. seda nimetatakse teise võimaluse VT programmiks, siis on kaks äh, programmi veel, üks puudutab aktiivseid tööturumeetmeid ja teiseks toetatakse kohalike omavalitsuste poolt äh, heitunud NEET-noori püütakse pakkuda noortele näiteks esimest töökogemust, subsideeritud tööhõivemeetmeid, samuti on võimalus alustada oma ettevõttega, startup idega tehes on mitmeid äh, tegevusi, mil, mis on hõlmatud noorte tagatise raamistikuga ja sinna kuulub ka see projekt, mida külastate. teine oluline poliitika mm -hmm impulss, millest räägiksin seoses selle projektiga, on Läti pooleli olev vettreform. nagu ehk teate, on see väga oluline prioriteet ka riigipõhistes äh, soovitustes. riik praegu töötab ümber VET-i programmi, et töötab välja uut tööpõhist õppemeetodit. Need kaks olulist poliitika prioriteeti ongi need, millest juhindutakse selles projektis ning lõpuks loodetavasti viib see nende noorte parema tööhõiveni, parema kvalifikatsioonini. aitäh! ja, besten Dank, kolleeg Ivan, bitte! suur tänu, kolleeg Voon, palun! Yeah, uh, thank you, Chair. Um, first of all, can I... aitäh. esiteks on väga tervitatav, et äh, neli päeva on, äh, nelja päevani on pikendatud visiiti, kahte riiki on kolme päevaga väga keeruline külastada, seega on mul selle üle väga hea meel. teiseks on mul väga hea meel külastada Lätit ja ka Leedut. Need on kaks riiki, kuhu me varem pole vist kuigi tihti sõitnud, nägime äh, Äh, suuremates liikmesriikides Euroopa keskel, vaatame ühte-kahte toimivat programmi, seega on väga hea näha ka neid programme seal. programmi ma ei kommenteeriks, praegu väga keeruline on seda ilmselt nüüd muuta. aga küsimus komisjonile seoses raudtee elektrifitseerimise projektiga, mulle tundub, et tegemist on sellise projektiga, mis ei ole veel taotlust esitanud äh, toetuse saamiseks, kas eelmised etapid on juba lõpule viidud, kas me näeme neid, sest kui me näeme ainult äh, projekti taotluse varases voorus, ei ole ehk midagi väga palju näha, võib-olla saaksite vastata sellele küsimusele, mida me siis näeme, kui me neid külastame? Yes, thank you for the question indeed. jah, aitäh selle küsimuse eest tõesti, tegemist on äh, uue projektiga, ei jätkata mingisugust varasemat projekti. ning ettevalmistusega on jõudnud, jõutud üsna hilisesse faasi, mis puudutab äh, tehnilist äh, disaini ja nii edasi, nad ütlevad meile, et teatavad, kuulutavad aprillis välja ka hankemenetluse ning mis puudutab haldusmenetlust siis äh, taotlus äh, ühtekuuluvusfondi rahastuse saamiseks eeldatavasti jõuab komisjoni ka enne suvevaheaega. miks on välja valitud just see programm? ma kujutan ette, et äh, kuna tegemist on Läti kõige mahukama projektiga, kuhu on koondunud Ühtekuuluvusfondi investeeringud, siis on kolleegid leidnud, et tegemist on poliitiliselt tähtsa tegevusega, mille peaksime, peaksite üle vaatama, samuti ma kujutan ette, et väga lai, laiaulatuslik poliitiline arutelu on selle üle riigis peetud, see tipnes valitsuse otsusega, mis võeti vastu aasta kaks tuhat seitseteist lõpus ning valiti välja tehniline lahendus projekti jaoks ühendus äh, Venemaa ja Valgevene piirist Riia sadamani oli ka alternatiivne, mitte ühendada raudtee mitte Riiaga, vaid äh, Ventspilsi sadamaga riigi lääneosas, mille äh, kulud, tulude vahe oli madalam, aga siiski positiivne aga see projekt oleks olnud kulukam, seega riiklik kaasrahastamine ole, ei oleks olnud Läti riigieelarve jaoks jätkusuutlik. füüsiliselt tõepoolest väga palju näha ei ole, aga kasusaajaga on oluline kohtuda. aitäh! tänan, oleme sellega jõudnud käesoleva päevakorrapunkti lõppu ning nüüd on äh, meil konfidentsiaalne koosoleku osa seoses Volkswageni teemaga, palun nüüd kõigil siis, kes äh, sellesse koosoleku ossa ei kuulu, lahkuda siit, kuni me seda punkti käsitleme. samas äh, jääda võivad poliitilised nõunikud, liikmed ja asendusliikmed ja loomulikult sekretäriaat ja, ja meie partnerid aga siis eh, suur tänu teile, loodame teiega kohtuda Lätis ja ülejäänud külalistel palun praegu saalist lahkuda ja ajakirjandusel samuti.